Rumeenia vastavad ametiasutused teatasid mulle, et saadikud Anastase, Korlatan, Filip ja Kobritsi, Nechifor, Oprea ja Popa valiti Rumeenia parlamendi liikmeks ja me õnnitleme neid saadikuid. Rumeenia parlamendi, mida ma ütlesin, küsib härra president mitte keegi pole täiuslik väga hea, et te olete nii tähelepanelikud. vastavalt artiklile seitse lõikele kaks äh, üldiste valimiste kohta Euroopa Parlamendi liikmeks, samamoodi nagu ka artikli neli lõike üks kohaselt kodukorras äh, ähm, on üheksateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaheksa vastavad saadikute kohad vabad. Rumeenia vastavad ametiasutused teatasid mulle veel, et alates kahekümne teisest detsembrist kaks tuhat kaheksa härra Adrian Manole asub proua Anastase asemele Josif Matula, proua Jakob Ritsi, härra Kalin Katalin Tširita, proua Popa asemele härra Aleksandr Natsaare proua äh,, härra Philippi asemele ja härra Daniel Petru Funeeriu härra Oprea asemele ning nad võtavad, alustavad oma tööd Euroopa Parlamendi liikmetena ja õnnesoovid uutele liikmetele. vastavad Soome ametiasutused teatasid mulle, et proua Eva-Riita Siidonen nimetati proua Kaupe asemel esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksa Euroopa Parlamendi liikmeks vastavalt kodukorra artikli kolm lõikele kaksale uued liikmed, niikaua kui nende mandaate pole kontrollitud äh, Euroopa Parlamendi ja selle institutsioonide tööst kõikide täielike õigustega osa, eeldusel, et nad äh, eelnevalt kirjalikult kinnitavad, et nad äh, ei ole ametis üheski teises kohal, mis, kohal, mis ei ole, mida ei ole võimalik üheldada Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga. rahvapartei äh, ettepanekul ei ole enam härra Sir Robert Atkins äh, transpordikomisjoni liikmeks. president, esimeste konverents kaheksandal jaanuaril kaks tuhat üheksa vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nelikümmend viis murd kaks tükki